okei okay,, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, aitäh, et olete siia tulnud. kutsusin selle koosoleku kokku kolmel põhjusel. esimene neist on see, et kuna tööhõive komisjoni juhatus ei ole veel kokku kutsutud, ei ole valitud esimest ja aseesimehi, ja see tekitaks probleeme kahe uue voliniku kuulamisele mõeldes. ning esimeste konverents äh, siis kutsutakse kokku järgmise nädala teisipäeval. ja teiseks, kui tööhõivekomisjon ei ole moodustatud, selle juhatusele moodustatud, siis ei saa me pidada ka meie esimest Mm, korralist koosolekut, mis on ette nähtud järgmise nädala kolmapäeval. ja seal on päevakorras näiteks Soome eesistuja tegevuskava ja peale selle on meil veel mitmeid olulisi teemasid, millega peame tegelema, mis on ka üsna pakilised, kui me tahame sõna sekka öelda komisjonina. näiteks Euroopa poolaasta protsess eelarvemenetlus. ka kõigi nende menetluste äh, puhul on ähm, ajakava, mida tuleb järgida. ja seetõttu seda kõike arvesse võttes leidsin, et on hädavajalik äh, leida kiiresti lahendus tööhõivekomisjoni juhatuse moodustamisel. vabandan, et ma kõigiga nõu ei pidanud äh, selle koosoleku korraldamise suhtes, aga kui ma e-, eile õhtul hilja kuulsin, et see oleks võimalik, et meil on võimalik saada koosolekuruum ja ka tõlge, siis äh, tegin lihtsalt selle otsuse. härra Carter, palun. aitäh, esimees. nagu te väga hästi teate, siis mind äh, valiti kvestoriks kaks nädalat tagasi seetõttu olen ma viimast korda siin komisjonis Rahvapartei koordinaatorina, ma küll jään siia komisjoni, kuid mitte koordinaatori ametipostil. sest et äh, minu asemele siis valitakse uus koordinaator, loodetavasti kolleeg Tõnis Ratke, siis asendab minu koordinaatorina. muidugi eile oli haruldane juhus. Mm, ma küll arvan, et see oli, see oli selline eksitus, me peame, me tegelikult tulevikus jälgima, et selliseid eksitusi e, ei toimuks ja on oluline alati nõu pidada kõigi koordinaatoritega, et selliseid väga olulisi koosolekuid korraldada. jah, meil on vaja, meil on vaja järgmised koosolekud maha pidada, meil on olulisi teemasid arutada ma mõistan seda ja soovin palju edu kõigile, kel, keda täna valitakse, see on kõigile koordinaatoritele palju edu. Need viis aastat, mis mina koordinaatorina siin veetsin, olid tõesti suurepärased, me töötasime teiste koordinaatoritega äh, ühtse meeskonnana ja ma loodan, et seda teevad ka järgmised koordinaatorid. muidugi ei saa kõiges olla ühel nõul, kuid äh, järgmise viie aasta jooksul äh, on teil väga oluline ametikoht. ma loodan, et me suudame palju saavutada. nii et soovin kõigile palju edu ning ma loodan, et kõik teevad tõhusat tööd, et saavutada häid tulemusi meie komisjonis. mina isiklikult leian, et tegemist on ühega kõige olulisematest komisjonidest Euroopa Parlamendis. niisiis, suur tänu, aitäh toetuse eest teile Äh, eriti võttes arvesse, et ma kõigiga ei, ei suutnud äh, nõu no, pidada, eriline tänu ECR fraktsioonile, et mõistsite seda väga keerukat olukorda ja tundub, et saamegi siis jätkata hääletusega, kõik juba ootavad äh, seda. Uh, suur tänu, kolleeg Kaasa. ja suur tänu ka hea koostöö eest eelmisel ametiajal ning äh, kõigile teistele kolleegidele tahan ka juba praegu öelda, et et äh, vabandan, ma olen seda juba isiklikult teinud, nüüd tahan teha siin, äh, tahan seda korrata ka siin komisjonis, jah, ma oleks pidanud teisiti toimima, aga see ei tähenda, et ma ei hindaks meie koostööd ja loodan, et ka koostöö kolleeg Radkega ja teiste koordinaatoritega saab olema samamoodi edukas. igal juhul, kui meil õnnestub ähm, tööhõivekomisjoni juhatus moodustada täna, siis saame kõik rahul olla, et saame oma tööd lõpuks alustada. tahaksin nüüd alustada koosolekut äh, sellega, et äh, ütlen, et kõik äh, kõigisse keeltesse on olemas äh, tõlge, see on äh, tõesti erakordne, et õnnestus äh, nii kiirelt saada, välja arvatud siis malta keel ja sloveenia keel, ma vabandan, härra Kaasa, et just malta keel puudu on. või vabandust, malta keelt siis ei ole, sloveeni, taani, rootsi, tšehhi keel. Neid on võimalik rääkida, kuid mitte kuulata ma loodan, et eh, saame niimoodi töötada ning nüüd asendusliikmed, kes hääletavad täna Rahvapartei poolt. kolleeg Kitendal asendab eh, kolleeg Poolesi ning eh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt Aleks Agessabila asendab kolleeg, kolleeg Fluksangi Anne Donati mm, asendab liberaalid äh, roheliste poolt, kolleeg Spartak äh, asendab äh, samuti Tatjana Stanogat, Saura ähm, asendab kolleeg Samuelit ning kuue poolt siis vist kolleeg Potenga asendab äh, kolleeg Pereirat, sest tal on kõneaeg äh, täiskogul, nii et äh, ta ei pruugi siin koosolekul osaleda saada. nii palju siis sellest. sellega on siis koosolek alanud ja meie tänase koosoleku eesmärgiks on, et kõigile oleks päris selge Ehm, komisjoni juhatuse moodustamine, valides esimehe ja kuni neli aseesimeest samas järjekorras nagu varasematel koosolekutel juba mm, oleme tutvustanud, kõigepealt siis esimees, seejärel aseesimehed. kvoorum on koos, suur tänu, et olete kohale ilmunud ja minu küsimus on nüüd, kas keegi sooviks jääda üles esimehe kandidatuuri? mis rahvas? pani przewodnicząca! szanowni państwo! w imieniu grupy ecr chciałam nominować na. lugupeetud kolleegid tahaksin komi- tööhõivekomisjoni esimehe kohale nimetada kolleeg Turšnikovsa. okei okay,, donc thanks for this nomination my.... aitäh selle kandidatuuri eest ja kas äh, proua Nikofolska on nõus äh, kandideerima? jah, äh, proua Doris Nikofolsnova on nõus. meil on seega olemas kandidaat ja keegi soovib sõna. SED kandi-, fraktsiooni poolt soovin, taotlen salajast hääletust ma loodan, et kõigil on äh, olemas äh, hääletuskaardid ja teeme kõigepealt ühe äh, testhääletuse. kas siin on mingit vahet, kas me teeme tavalise testhääletuse või, või salajase hääletuse, teeme testhääletuse salajase hääletusega ja nagu tavaliselt roheline tähendab, et hääletate kandidaadi poolt valge klahv tähendab, et jääte erapooletuks ja ähm, punane tähendab, et hääletate vastu, nii et äh, roheline poolt äh,, punane vastu, valge erapooletu. tegemist on äh, lihtsalt äh, testhääletusega. nii et kõik saavad harjutada, kuidas masinad toimivad rahvapartei, teid on kaks äh, ülearu, endiselt üks ülearu, nüüd on äh, hästi kõik. ärge kaarte välja võtke. kõik, vaadake, kas masinad töötavad. ja nüüd saame hakata tegelikult hääletama. kas äh, teie masin ei tööta? ma ei tea, miks, aga minu masinas on vesi ja ta ei ole, ei toimi minu kaardiga. kas äh, siin saalis on tehnik või ta läheb lihtsalt teisele kohale? vaatame, kas seal masin toimib. kas seal toimib masin? siis kuulutan selle hääletuse avatuks tööhõivekomisjoni esimehe kohale. Yes, seems... kas kõik on hääletanud, tundub, et on. ja palju õnne Äh, valituks osutumise puhul proua Doris Nikolsonova. ja nüüd palun tulge siia ja äh, ja ma surun teie kätt ja siis teie hakkate juhtima koosolekut äh, aseesimeeste valimise ajal So thank you very much. aitäh, et usaldasite mind ja nüüd peaksin omalt poolt äh, paar päeva, paar sõna ütlema, mida ma ei ole ette valmistanud, sest minu jaoks on tegemist väga uue olukorraga. ma sain hommikul teada sellest äh, uudisest, mitte isegi varahommikul, vaid äh, hommikul ja nüüd ma pean loobuma oma puhkuseplaanidest oma abikaasaga, eest ja see ei ole lihtne minu jaoks. nii et aitäh <laughs> selle eest. I come from Slo-, from Slovakkia. mina olen Slovakkiast ja võib-olla minu esimene kõne peaks olema slovaki keeles, et te saaksite kuulda seda ilusat keelt ja kõik ülejäänud juttu siis pärast räägin inglise keeles. Uh, esmalt tahaksin tänada ECR fraktsiooni, kes äh, seadis üles minu kandidatuuri, ma hindan seda väga, sest ma tean, et see ei olnud teie jaoks lihtne. ja nüüd äh, paari sõnaga tahaksin kirjeldada, et keda te olete tööhõivekomisjoni äh, esimeheks valinud ma olen algusest peale tegelenud sotsiaalvaldkonnaga aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaksteist, olin riigisekretär Sotsiaaltöö ja Perekonnaministeeriumis ja tegelesin just selle valdkonnaga, millega tegeleb ka see komisjon. eelkõige tegelesin Ähm, vaimsete või kehaliste puuetega inimestega ja ka Roma kogukonnaga, kellega meil on Slovakkias, keda meil on Slovakkias palju, meil on äh, sada tuhat äh, romat, äh, kellest enamus elab tingimustes, mis ei vasta kahekümne esimese sajandi nõudmistele. ma olen tegelenud Rooma kogukonna integreerimise, ühiskonda lõimimise strateegiaga äh, ja olen tegelenud lisaks haridusküsimustele ka sellega, et romasid lõimitaks tööturule, et nad ei jääks sõltuma riigist. ja olen väga palju tegelenud puuetega inimestega. ka selles komisjonis tahaksin keskenduda nendele teemadele olen äh, pigem tegude inimene, mulle ei meeldi teha sõnu, äh, kui tegelikult on vaja teha tegusid. mina pean seda komisjoni kõige olulisemaks komisjoniks Euroopa Parlamendis. ja seepärast tahaksin kõiki üles kutsuda sellele, et me poliitilise reklaami jätaks äh, täiskogu jaoks, äh, seal on seda vaja teha, aga siin mitte, siin peaksime tegelema väga konkreetsete teemadega äh, ja meil oleks vaja oma arutelusid pidada andmetele tuginevalt, faktidele tuginevalt, sest meie töö saab tugineda ja me saame tulemusi saavutada ainult siis, kui me lähtume faktidest, poliitilistest kõnedest ei ole meil äh, mingit kasu, sellepärast et selle komisjoni töö mõjutab otseselt inimeste elu ja ma olen ka kompromisside inimene, sellepärast on äh, minu uks alati lahti, kui on vaja pidada konstruktiivseid arutelusid. tahaksin veel kord kõiki tänada usalduse eest kindlasti ei olnud ka teie jaoks valida, äh, lihtne valida kedagi, kellest midagi ei tea. ja tahaksin veel kord tänada ECR fraktsiooni ja tahaksin tänada e, e, konkreetselt proua Šidvot ja proua Rafalskat. And now uh, because I can't do it on my ja kuna ma üksi äh, esimehena kogu tööd ära teha ei saa, siis on vaja valida ka aseesimehi ja pa nüüd palun seada üles kandidaate aseesimehe, esimese aseesimehe komid-, kandidaadi kan, kohale. proua Jangeerius, nimetaksin esimese aseesimehe kandidaadiks proua Vilja Blink-, Blinkevitšute. nüüd on meil kandidaat olemas, kas te olete nõus kandideerima? jah, olen nõus. aitäh. ja saame põhimõtteliselt äh, kandidaadi aplausiga ametisse kinnitada. aitäh ja palju õnne teile. ja nüüd on meil vaja teist kandidaati. ma teie nime ei näe. Williamson aitäh, tahaksin teise aseesimehe kandidaadiks nimetada proua Pereira. tal on pikk ametiühingu töökogemus ja ta on tegelenud sotsiaal- ja tööhõive küsimustega, nii et ta oleks suurepärane aseesimees selle kom-, selles komisjonis. aitäh, proua Sandra Pereira, kas te olete nõus kandideerima? jah, olen nõus. aitäh ja kandidaat kinnitatakse aplausiga ametisse. So we have the second vice nii, nüüd on meil olemas ka teine aseesimees ja nüüd paluksin kolmanda aseesimehe kandidaate. härra Kaasa, palun. tahaksin pakkuda välja härra Toomas Ždehovski kandidatuuri. härra Ždehovski, kas olete nõus kandideerima? jah, proua esimees ja kas te palun hääletaksite? ja nüüd palun neljanda aseesimehe kandidaat. rohelised. aitäh. tahaksin neljandaks aseesimehe kandidaadiks seada üles äh, proua Langen-Siipeni, kas te olete nõus kandideerima? jah, olen. palju õnne ka teile. nüüd meil on olemas neli aseesimeest ja me saame lõpuks ometi hakata tööga pihta. okei okay,, so it's the ja sellega on koosolek ka lõppenud. aitäh veel kord